nädalal jõudis meieni kurb uudis. kuulsime oma kolleegi Eduard Ferrani surmast. ta valiti Euroopa Parlamenti aastal kaks tuhat neliteist. ta oli Front Nationali delegatsiooni esimees ENF-i fraktsioonis, oli põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni liige ning samuti oli ta parlamentaarse ühiskomisjoni liige Türgiga. härra Ferran lahkus meie seast pärast haigust. kuni lõpuni hoidis ta selle enda teada ning näitas üles suurt väärikust. tema abikaasa ja viis last jäävad teda leinama. olen eel, eelmisel aastal äh, visiidi käigus äh, Itaalia maavärinal kannatanud piirkondadesse, puutusin temaga kokku ja isegi kui ma ei jaganud tema ideid ega tema euro nägemust Euroopast, mäletan, et ta kaitses suure veendumusega oma poliitilisi seisukohti. Euroopa Parlamendi nimel tahan väljendada kaastunnet tema perekonnale, tema abikaasale, tema lastele ja kõigile neile, kes seisid talle elus lähedal ja kes täna teda leinavad. ma kutsun teid üles minuga ühinema üheks minutiks leinaseisakuks

proovige on l'altro. palun proovige teise mikrofoniga. Grazie, presidente. Chiedo. suur aitäh. ma tahaksin pöörduda selle koja poole. küsin kas on tõepoolest hullus see, et jõutakse äh, selliste järeldusteni, äh, ainult lähtudes meie nahavärvist, kas me peame tõesti sellist hirmu nägema levimas kõikjal. ma tahaksin äh, toetada kõiki, äh, kes on äh, väärkohtlemise ohvriks sattunud mälestuseks sõnavõtte, hoolimata nende nahavärvist. proua Kienge, suur aitäh tõepoolest see sündmus Itaalias äh, ja tapmised täiesti vastuvõetamatu ja me kõik mõistame kindlameelselt hukka selle ilma igasuguse kõhkluseta.